selles töös, raporti koostamisel ning ma loodan, et me kõik rõõmsalt näeme ükskord päeva, mil avatakse see tugiamet ametlikult, aitäh! aitäh, proua Lambert! lõpetame nüüd selle arutelu. aga tahaksin öelda vägagi suure tundelaenguga, et äh, siin töötamine ning asebrändina töötamine on olnud mulle väga oluliseks. ma olen saanud toetust mitmete liikmesriikide kodanikelt ning tahaksin avaldada neile austust. ma ei unusta seda kunagi, nii et lõpetagem see arutelu ning äh, hääletus leiab aset maikuu esimese istungjärgu käigus teen teile nüüd ettepaneku, et liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust tuhat kaheksakümmend kolm murd kaks tuhat kuus, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta. tahaksin anda sõna härra Kreilile, raportöörile kahjuks ei ole ta ka Strasbourgi jõudnud äh, transpordiga seotud probleemide tõttu. seega annan sõna nüüd proua Konstants Kreelile, kes räägib raportööri härra Kirillovi asemel. Teil on äh, neli minutit aega. võtmaks sõna härra Kirillovi asemel, palun. suur tänu, härra president mul on äärmiselt kahju sellest, et härra Kirillov äh, ise ei saa seda raportit äh, ette kanda, sest et ta on tõesti suurt vaeva näinud, et seda raportit koostada Euroopa Parlamendis ja ta on teinud seda kõikide regioonide ja Euroopa kodanike jaoks. seetõttu ma kasutan tema märkmeid ja ma nüüd kasutan, lähen edasi inglise keelele selle, mida meie Bulgaaria kolleegid väga hästi oskavad, aga igal juhul eesmärgiks on see, et läbi minu hääle oleks tema mõtted siin ikkagi esindatud. lugupeetud kolleegid, lugupeetud äh, härra president, mul on väga hea meel, et meil on siin võimalus arutada äh, seda väga olulist küsimust, mis puudutab siis määrust Ühtekuuluvusfondi, Sotsiaalfondi, Regionaalarengu fondi kohta. selle ettepaneku eesmärgiks on äh, ületada finantskriisi äh, tagajärjedest tekkinud probleemid. ja härra president katkestab korraks. härra president, tõlgid paluvad teil aeglasemalt rääkida, sellepärast et nad ei jõua teile järele proua Kreel, väga, vabandust, ma arvasin, et ma ei räägi nii kiiresti. niisiis, komisjon ja parlament on teinud kõik selleks, et Ühtekuuluvusfondi menetlus ähm, eeskirju lihtsustada. ja eesmärgiks on äh, lihtsustada menetlust liikmesriikide jaoks, kellel on tõsiseid probleeme rahavoogudega ning väga hea meel on, et komisjon on arvestanud Euroopa Parlamendi ettepanekutega. reeglite lihtsustamine saab ka meie toetuse osaliseks. administratiivsete ja muude haldusiseloomuga tõkete ületamine on äärmiselt oluline ja äärmiselt oluline on ka mõningate ebareeglipärasuste kõrvaldamine. see eeldab ka, et ähm, Euroopa rahasid korralikult äh, ja vastavalt eeskirjadele äh, rakendataks. Euroopa liikmesriike innustatakse ka täpsemalt äh, korraldama kontrolli Euroopa Liidu rahade kasutamise osas. teine muudatusettepanekute rühm puudutab äh, eelmakseid äh, liikmesriikidele aastaks kaks tuhat kümme. kõik liikmesriigid saavad Äh, rohkem aega nende rahade kulutamiseks, mis äh, programmeeriti aastal kaks tuhat seitse. mõlemad meetmed on äärmiselt olulised, sellepärast et see, me peame siin arvetama lõppkasusaajate ähm, praeguste raskustega ja sellega me näitame üles ka oma solidaarsust. liikmesriigid on, liikmesriigid vajavad värsket äh, raha selleks, et üle saada praegustest finantsprobleemidest see on praegu äärmiselt oluline ka tööturumeetmete rahastamiseks, tööturu olukorra parandamiseks ja samuti ka majandusmuutuste edasiviimiseks. oluline on ka see, et vastavad muudatused rakendatakse õigeaegselt. kahjuks on väga suurte, väga suured viivitused tekkinud nõukogus kokkuleppe sõlmimisel ma olen veendunud, et nüüd, kus äh, parlamendil on samasugune pädevus nagu nõukogul, siis sellised viidatused enam aset ei leia. sellepärast, et need meetmed on kaua oodatud ja neid on väga vaja. ja jätkan saksa keeles. oma nimel sooviksin ma tänada kõiki kolleege, kes tegid selle dokumendi osas kaastöös ja ma tänaksin mitte ainult regionaalarengu äh, komisjoni, vaid ka eelarvekomisjoni ja ka tööhõive komisjoni äärmiselt ole, hea oleks see, kui me saaksime mai täiskogu istungil selle raporti ka vastu võtta. suur tänu, Konstants, ütleb härra president. ja nüüd saab sõna härra volinik Haan. ja tervitame ka härra Haani siin. härra Haan, suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud proua Kreel. südamlik tänu teie sõnavõtu eest ja ma paluksin, et te edastaksite minu tänud ka härra Kirillovile. ma tean, et äh, tema panus on olnud väga oluline äh, sellesse, et äh, me saaksime kõikidest institutsionaalsetest menetlustest läbi ja et me jõuaksime selle määruse aruteluni ja määruse vastuvõtmiseni, mis ja ma loodan, et see määrus võetakse suure häälteenamusega Euroopa Parlamendis vastu. nii et me saaksime selle olulise dokumendiga rakendada. see näitab väga hästi ka, kui viljaks on olnud dialoog Euroopa Liidu institutsioonide vahel, komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel ja see on ka heaks eeskujuks selle kohta, kuidas see koostöö on väga hästi kulgenud mida me selle määrusega üritame saavutada? kõigepealt reeglite lihtsustamist, see on siis pikaajaline perspektiiv ja lühiajalises perspektiivis me üritame toe-, toetada neid liikmesriike, kes on äh, sattunud finants- ja majanduskriisi tõttu keerulisse olukorda ma arvan, et oluline on siinkohal, et me kiiresti ja, ja sihipäraselt äh, abistame. selle algatuse ühiseks äh, eesmärgiks on programmide rakendamise kiirendamine ja nende programmide läbiviimise lihtsustamine. mõne aja eest me esitlesime ka esimest strateegiadokumenti ning see näitas ka millised olid tuge-, tulemused esimesel programmperioodil, me nägime, et kõik tulemused ei olnud päris optimaalsed. ja me nägime ka, milliste probleemidega me peame eh, sihipärasemalt eh, tegutsema. me loodame, et eh, praeguses, edasises programmperioodis see meil ka õnnestub tooksin teile ka äh, mõningad äh, näited, mida me, selle kohta, mida me saame teha, nimelt äh, künniste ühtlustamine, suurprojektide osas viie, viiskümmend miljonit eurot saab olema see künnis. oluline, see on väga oluline punkt kriisist ülesaamisel ja ka energia äh, tõhususe meetmete puhul on see äärmiselt oluline teema, see puudutab siis nii elamumajandust kui ka eh, energiatõhususe tagamist laiemalt. samuti abistada Rumeenia, Bulgaaria ja Balti riikides tekkinud likviidsusprobleemidest ülesaamist. siin on vaja suuremat äh, paindlikkust äh, kulude kasutamisel. siin on tegu praegu ajutise eelmaksega, ma usun, et äh, nende, mis on suunatud nendesse riikidesse ning ma usun, et see võimaldab äh, kindlasti ka äh, programme kiiremini läbi viia ning kuus koma kaks miljardit eurot on suunatud praegu sellesse meetmesse. ning kuigi need fondid ei olnud esialgselt äh, mõeldud kriisifondidena, siis paindlikkust äh, rõhutades me saame neid fonde ikkagi kasutada selleks, et äh, abistada hätta jäänud liikmesriike. suur tänu ja öö, kuulan nüüd huviga järgnevat arutelu. suur tänu, härra volinik. nüüd on äh, kõnelejate nimekirjas eelarvekomisjoni nimel kõneleja, kuid ma ei näe, et härra Kootmanis oleks oma kohal paistab, et teda ei ole saalis. proua Pastus on aga kohal ning proua Pastus saab sõna tööhõivekomisjoni nimel kaheks minutiks. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid sotsiaal- ja tööhõivekomisjoni esindajana sooviksin tänada härra Kirillovit, kes paraku ei saa siin täna kohal olla, aga kes on selle väga olulise raportiga äh, tegelenud ning kes on tegelenud ka kõige olulisemate küsimustega ning ma tänan ka proua Kreeli, kes äh, tegi meile ülevaate sellest raportis. Need ettevõetud muudatused viivad selleni, et ühtekuuluvusfondist, äh, sotsiaalfondist ja ja Regionaalarengu Fondi eh, menetlusi lihtsustatakse ja tänu muudatustele jõuavad vahendid eh, kiiremini eh, liikmesriikidesse. siin on praegu mahuks rohkem kui kakskümmend miljonit ja me peame arvestama sellega, et ähm, Euroopa Liidus on praegu neli miljonit töötut rohkem kui eelmisel aastal ja see tähendab, et äh, me peame fonde senisest paremini rakendama, et üle saada tööturul tekkinud probleemidest. oluline on need muutused äh, ka VKE-de jaoks. VKE-d on Euroopa majanduse mootoriks ja nad on ka Euroopa äh, kõige suuremad töökohtade loojad ja on ka olulised meie majanduse jätkusuutliku arengu jaoks. muudatustel on kindlasti positiivne mõju ka äh, programmide äh, rakendamisel ning samuti positiivne mõju ka riiklikele ja, ja kohalikele ametivõimudele, kes saavad nüüd äh, selged lihtsad eeskirjad ja reeglid, mille alusel fonde kasutada. suur tänu, proua Pastus, ütleb härra president. nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. kuus fraktsiooni on palunud sõna. viis korda saab sõna naisterahvas, aga proua Okunid ma hetkel saalis ei näe. ta ei ole oma kohal aga Rahvapartei nimel äh, kõneleb siis äh, teine kolleeg. suur tänu, härra president, austatud härra volinik, ka kallid kolleegid, olles kollegiaalselt ja konstruktiivselt äh, kuude vältel töötanud koos raportööri härra Kirilloviga, keda ma tahaksin siinkohal tänada, ja seoses sellega tahaksin ma rõhutada, kuivõrd kvaliteetset tööd koostööd on tehtud nõukoguga ja eriti Hispaania eesistumise ajal. see on seda tähtsam, et täna õhtul arutame me määrust, mille meetmeid ootavad tuhanded inimesed koha peal ja mis puudutab neid inimesi, siis ma olen veendunud, et nende jaoks on regionaalpoliitika, mis annab kõige paremini konkreetse kuvandi Euroopa Liidust nende piirkonnas aga samas see, mida nende heaks tehakse, seda peetakse tihti väga keerukaks ja seetõttu on ülim aeg muuta regionaalpoliitikat ja eriti selle vahendite kasutamise äh, reegleid. kolmsada seitsekümmend, äh, nelikümmend seitse miljardit eurot on meie kodanike käsutuses ja praegu me kutsume elles, ellu sellise meetme, mida oodatakse koha peal. meie ühtekuuluvuse sotsiaalpoliitika raames. ja kui ma peaksin välja tooma selle väga tähtsa teksti mõningaid aspekte, siis ma tahaksin öelda just, et ta rõhutab suuremat paindlikkust ja suuremat solidaarsust Euroopas. suurem paindlikkus sellepärast, et need meetmed, mida välja pakutakse, võimaldavad vähendada edastatavat informatsiooni, näeb ette vähemat kontrolli ja tagab selle läbi suurema paindlikkuse. rohkem solidaarsust, sellepärast et rakendatakse erakorralisi meetmeid, meetmeid võitlemaks majanduskriisi vastu, sellepärast et nii, nagu ka proua Krelli härra volinik ütlesid, on ka uus arvestussüsteem ja mai alguses leiab aset äh, lõpphääletus ja läbi selle me äh, avaldame suurt toetust äh, nendele meetmetele, aga ei tohi unustada seda, et seoses lihtsustamisega on veel vägagi palju ära teha, suur tänu! suur tänu, proua Okoni, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel Äh, proua Kadenbach, kaks minutit. suur tänu, härra president. härra volinik Haan. ma arvan, et härra volinik tegi väga hea kokkuvõtte. nimelt äh, täna õhtul me räägime sellest, et peab kiiresti ja sihipäraselt aitama. Nende programmide rakendamine peab aset leidma kiiresti ning äh, struktuurifondide reeglite lihtsustamine, ühtlustamine eh, lihtsustab ka nende fondide kiiremat kasutamist. me teame, et minevikus just struktuurifondi kasut-, vahendid on panustanud kõige rohkem sellesse, et piirkondades on paranenud eh, elatustase ja suurenenud eh, tööhõive ja siinkohal me teame kõik, et Euroopa Liidu liikmesriigid vajavad solidaarsust, et selles kriisi hetkes abi saada, me peame siin justkui tuletõrjujatena tegel-, tegutsema ning solidaarsus on praegu väga kiirem, väga olulised. me vajame paindlikke eelmakseid selleks, et äh, olulisi projekte, mis parandavad elu, elutustaset ja, ja tööhõive olukorda, äh, kiiremini rakendada saaksid nagu proua äh, Kreel juba ütles, on ähm, aset leidnud peaaegu äh, vabandamatu viivitus äh, nende meetmete jõustamisega. tehnilised ja menetluslikud aspektid ei tohi sat-, sattuda siin takistuseks meie regionaalpoliitika jõustamisel, seetõttu ma toetan meie raportööri nõudmisi, nimelt, et need muudatused peavad kiiresti jõustuma selleks me saaksime kiiresti ja sihipäraselt aidata. suur tänu, proua Kadenbach! ja nüüd liberaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna proua Manescu, aga ma ei näe teda saalis, ma ei näe teda tema kohal. ja paistab, et teda tõesti ei ole siin. seetõttu saab nüüd sõna roheliste esindaja proua Elizabeth Schröder. tal on kolm ja pool minutit aega. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, lugupeetud härra volinik. räägime selgete sõnadega. see lihtsustamine, mida te siin kõik nii väga kiidate, tähendab seda, et äh, prügikäitlusettevõtted äh, ja, ja veepuhastusettevõtted ei saa enam äh, suuremahulist toetust, sellepärast et ühetaoline künnis on viidud nüüd viiekümne miljonile eurole, sellepärast et nüüd tuleb välja, et väiksemaid projekte äh, komisjon enam ei toeta, mis tähendab seda, et selliseid projekte ka ei esitata enam kinnitamisele. see tähendab ka seda, et te kontrollite, kas sellised suurprojektid vastavad Euroopa Liidu keskkonna äh, alasele seadusandlusele või mitte. samuti kontrollite, kas on mõttekas nii suurt äh, laenukoormust piirkonna kodanikele äh, peale surudele ja kas selline laenukoormus tõesti toob ka oodatud tulu. pankadele on see väga meeldiv äri, sellepärast et just äh, nemad saavad projekti esimeste aastate jooksul kõige suuremat kasumit lõigata. me oleme sellist äh, tegutsemist äh, juba varem näinud ja me teame, et see on Euroopa fondidele kahjulik ning seetõttu meie rohelised leiame, et vastavat määrust ei tohi nõrgestada. seetõttu meie oleme ühetaolise künnise tõstmise vastu. samuti me leiame, et tulude-kulude analüüs tuleb äh, läbipaistvamaks muuta, et sinna enam ei äh, tehtaks sohi. samuti suurprojektid peavad praegu äh, kestma vaid viis aastat alates investeerimise algusest meie oleme aga nõudnud kümneaastast äh, projekti kestvust, et äh, tagada äh, projekti jätkusuutlikkust ja hoida töökohad vastavas piirkonnas. praegused muudatused tähendaks seda ka seda, et peale viite aastat vastavad projektid läbiviijad lihtsalt kaovad viie aasta pärast siit piirkonnast. meil on olemas juba Nokia eeskuju. ja me peame võitlema sellise toetuse ärakasutamise vastu, et toetuse saajad lihtsalt hüppavad ühest piirkonnast teise. meie rohelised oleme ka selle vastu, et senine viieaastane Äh, piirang alandatakse kolme aasta peale, sellepärast et see vähendab ainult jätkusuutlikkust. ja see toetab ainult seda, et rahad visatakse, rahasid visatakse suures mahus lihtsalt aknast välja. ja meie, rohelised, selliseid muudatusi toetada ei saa. kui meie muudatusettepanekuid vastu ei võeta, siis meie seda raportit toetada ei saa. me nõuame ka nimelist hääletust, et me saaksime hiljem näidata, kes kuidas hääletas kui kodanikud peaksid hakkama kaebama selle üle, et raha on lihtsalt mõttetult raisatud. suur tänu, proua Schröter. härra Van Nistelrooy hoiab käes sinist kaarti. ma ei tea, kas te mängite oma sinise kaardiga sellepärast et kõik parlamendiliikmed ei tunne kodureeglit. sellepärast, et sinist kaart saab kasutada vaba mikrofoni voorus. Teie aga tunnete kodukorda väga hästi, tähendab, et te tahate proua Schröterilt midagi küsida. proua Schröter, kas te olete nõus sellega, et härra Van Nistelrooy esitab teile küsimuse? palun, üks küsimus on mul härra, äh, vabandust, proua Schröterile, härra president. oma analüüsis oli teil väga negatiivne lähtepunkt. seepärast mind, ma küsiksin äkki, et kas mitte just see, et praegune menetlus on detsentraliseeritud ja et see on viinud selleni, et liikmesriigid on äh, rahas edasi raiskanud kas mitte see ei ole viinud praegu fondide rahade kasutamise negatiivse pildini? härra president, suur tänu, proua Van äh,, härra Van Nistelrooy. proua Schotter, kas te eh, vastaksite? suur tänu, härra president. meeleldi vastan sellele küsimusele. tegu on eelkõige siin suurprojektidega, millesse investeerimist lihtsustatakse. tegu on siin sellega, et viis kuni viiskümmend miljonit eurot eh, sisaldavad investeeringud eh, olid seni allutatud rangele kontrollile, kuid nüüd on eh, seda punkti muudetamas. me oleme näinud, et varem on selliseid investeeringuid alustatud ja lõpuks peavad kodanikud seda laenukoormat kandma. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Vlasak ECR fraktsiooni nimel kas ta on saalis? dámy a pánové debatujeme zde kompromisní návrh změny nařízení na me arutame kompromissmuudatusettepanekut selle määruse osas ja selle eesmärk on lihtsustada ligipääsu Euroopa fondidele. meie ühiseks eesmärgiks see just nimelt ongi ning me peame seda ka meeles pidama, kui me arutame ühtekuuluvuspoliitika tulevikku pärast aastat aastat kaks tuhat neliteist. muudatusettepanekud on seotud eelkõige just suurprojektidega keskkonnavaldkonnas, infrastruktuuride osas, mis toodavad kasumit, mis äh, suurendavad energiatõhusust ning äh, toetavad äh, elamumajandust ning taastuvenergia tootmist. aga kompromissmuudatusettepanekud ei võt-, ei ähm, too kaasa suuri muudatusi fondides, sest on võimalik muuta ainult seda praegus olemasoleva, praegu olemasolevat süsteemi. tegemist on kompromissettepanekutega ning tahaksin öelda, et mina toetan Ungari ettepanekut, mille kohaselt võiks kaotada finantsinseneri teaduse vahendeid taastuvenergia ning energiatõhususe vallas. mulle ei meeldi tagasiulatuva jõuga meetmed, mis on seotud kulukohustuste peatamisega, sest riigi toetused peaks heaks kiitma kahe tuhande kümnenda aasta jooksul. me peame seega selgitama, millised on selle õigusloomelise ettepaneku kõik tehnilised aspektid, aga kompromiss on saavutatud, nii seega peame selle arutelu nüüd lõpetama. minu arvates on põhieesmärk lihtsustada Euroopa tõukefonde mille osas me oleme heakskiidu andnud siin Strasbourgis ning äh, nad peavad tooma kaasa ka reaalseid tulemusi liikmesriikides, seega peame tegema tugevat tööd regioonides ning äh, kiidan heaks kõik äh, Tšehhi regionaalarengu ministeeriumi tehtud ettepanekud ning jõupingutused, aga on tehtud ka on äh, rõhutatud ka seda, et peab lihtsustama kogu süsteemi toimimist, mis on seotud eelkõige just äh, ebakõlade vältimise ja muu sellisega. aitäh, härra Vlasak. fraktsioonide esindajad saavad veel sõna. proua Ernst suur tänu, mul on väga hea meel, et saan täna siin kohal olla, mul oleks mõningad kommentaarid. kõigepealt, mis puudutab äh, struktuurifondide äh, vahendite kasutamise lihtsustamist, siis me toetame seda. on küll mõningad äh, kriitilised küsimused, mida peab kaaluma, nagu proua Schröter juba mainis, kuid ma arvan, et me ei tohiks seepärast seda, selle raporti vastu veel hääletada. meie tervitame neid lihtsustavaid meetmeid. ja me toetame ka seda, et need muudatused tuleb väga kiiresti äh, rakendada, me oleme juba liigagi palju aega kulutanud. kompromiss ei ole küll päris see, mida me eh, oleksime soovinud, me oleksime soovinud, et eh, ettepanek oleks eh, teistsugune olnud, nimelt mis puudutab sajaprotsendilist e-, eelrahastamist, et siin oleks mõningaid piiranguid sisse viidud, kuid see ettepanek ei läinud paraku läbi põhjustel, mida me Regionaalarengu komisjonis väga põhjalikult arutasime. pealegi, kas me tegime piisavalt äh, selleks, et jõustuda seda, mida komisjon oma teatises kolmandast septembrist kaks tuhat üheksa oma teatises äh, äh, mainis. eesmärgiks oli, et struktuurifonde saaks kriisiaegadel paremini kasutada ja just äh, Sotsiaalfondi vahendid on siin äh, põhiliseks instrumendiks selleks, et äh, toetada tööhõivemeetmeid. vaatame, kui me vaatame Euroopat, siis me näeme, et kriisi mõjud on äärmiselt suuremahulised, eelkõige just tööturul, seetõttu me peame arvestama äh, töötute arvu hulgaga ja selle kasvuga mitte ainult viies liikmesriigis, vaid kõikides liikmesriikides. sellele lisandub ka see, et töötus äh, mängib väga olulist rolli ka, ka vaatamata kriisile. välja pakutud äh, alternatiiv, äh, muudatusettepanek komisjoni poolt on küll samm edasi, mida me ka tervitame sellepärast et siin vähemalt viis liikmesriiki saavad äh, toetust, mis on äärmiselt oluline. nimelt äh, need riigid, kes on võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksa äh, kõige rohkem ähm, rahaliselt kaotanud, saavad nüüd ähm, abi, mida nad kindlasti ka väga vajavad. niisiis, siinkohal jah, me oleme osade asjadega rahul, teistega mitte, kuid sellegipoolest iga samm edasi viib meid lähemale meie eesmärkide saavutamisele. suur tänu. ma näen, et proua Schröter sooviks teile küsimuse esitada, on see nii? proua Ernst, kas te olete nõus sellega, et proua Schröter esitab teile küsimuse? hästi siis proua Schöter, te võite esitada küsimuse proua Ernstile. palun tehke lühidalt, nii nagu meie kodure- äh,, kodureeglistik ette näeb. suur tänu, härra president. ainus küsimus on see, et miks teie fraktsioon, proua Ernst, ei esitanud muudatusettepanekuid, sellepärast et äh, võimalusi oli seda teha. nii et äh, me oleksime saanud komisjoni esialgset äh, ettepanekut saanud muuta ja see sajaprotsendiline ehm, makseettepanek oleks siis ikkagi läbi läinud meie poolt. suur tänu ja nüüd proua Ernst, vastake palun. proua Schröter, me hindasime oma võimalusi ehm, piiratult ja seetõttu asi läkski nii, nagu ta läks. kui ma nägin komisjoni ettepanekut, ehm, siis ma olin väga hämmeldunud kuid ma olen viimastel päevadel palju õppinud, loomulikult ma oleksin soovinud, et me oleksime muudatusettepaneku esitanud, siin on teil õigus, aga kui me vaatame seda tervikpilti ja milline on tulemus, siis meie fraktsioon lihtsalt loobus sellest. suur tänu, proua kolleeg. ja nüüd saavad sõna kõik ülejäänud kõnelejad ja kõigepealt äh, härra Van Nistelrooy kaheks minutiks. suur tänu erilistel aegadel vajatakse erilisi meetmeid ja seda soovi on Euroopa Parlament juba äh, ammu soovinud. siin on tegu eelkõige äh, sellega, et tuleb luua ja säilitada töökohti. ja sellel nädalal tulid ka vastavad äh, arvud välja, üks koma neli miljonit uut töökohta loodi viimasel peri-, eh, analüüsiperioodil. mitte ainult suurprojektid, vaid ka väiksemad projektid on siin suuri parandusi toonud eh, mitte ainult eh, maapiirkondades, vaid ka linnapiirkondades. kaasfinantseerimise osas on siin kõige suuremad muudatused ette nähtud. just detsentraliseeritud organid on need, mis siin ähm, kaas, kaasa töötavad äh, maapiirkonna ja linnapiirkonna äh, projektides. oluline on see, et äh, et maksete tegemiseks on pikem periood ette nähtud, mitte kaks aastat, vaid kolm aastat ja seetõttu on ka kasulik, et see projektiperiood oleks pikem, et investorid ei läheks peale projekti Eh, perioodi piirkonnast minema. härra Haan, võib-olla me saaksime rakendada seda ka kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üheksa aasta projektide jaoks eh, tagasiulatuvalt kasutada, sest siin on oluline solidaarsus. kolmkümmend, nelikümmend eh, protsenti on siin kasutamata vahendeid, kuid neid saaks ju kasutada teistes projektides ma näen, et siin on positiivseid muudatusi. jah, nende muudatuste väljatöötamine võttis küll kaua aega, kuid sellegipoolest on äärmiselt oluline, et jõuti sellise tasakaaluka otsuseni Euroopa institutsioonide vahel. suur tänu, härra kolleeg. nüüd soovib proua Peres sõna saada, kuid ma ei näe teda saalis ja seetõttu saab sõna härra Kalager ó níodeag seac go trí a léigh tá háirithe ocht billiún déag fáilte ag mo hiorsa. aastast on minu riik saavu- saanud struktuuri ning ühtekuuluvusfondist kaheksakümmend miljardit eurot ning selle nende vahendite kasutamine on mänginud olulist rolli iirimaa majandusarengus ning eelkõige just Euroopa Sotsiaalfond on meie jaoks väga oluline. on oluline tagamaks äh, tööhõive nii Iirimaal kui ka üldse Euroopas. me liitusime Euroopa Liiduga seitsmekümne kolmandal aastal ning sellest ajast saati on meieni suunatud enam kui seitsekümmend miljardit eurot. ning äh, neid vahendeid on kasutatud äh, võitlemaks pikaajalise töötuse vastu ning Euroopa Liidu programmide raames aastatel kaks tuhat seitse kuni kolmteist suunatakse Iirimaale kakssada seitsekümmend viis miljonit eurot äh, sotsiaalfondist. kogu selle programmi äh, summaks on üks koma kuuskümmend kolm, kolmkümmend kuus miljardit eurot. Need vahendid on mõeldud võitlemaks äh, tööhõive nimel ning äh, aitamaks marginaliseeritud inimesi kaasaegses maailmas. üleilmastumisega on kaasnenud mitmeid probleeme Iiri tööhõives ning Euroopa on pakkunud probleemide lahendamiseks äh, koolitusvõimalusi, mis kohandavad meie oskused üleilmastunud turuvajadustega ning äh, kõik need vahendid on näidanud, kuivõrd oluline on Euroopa Sotsiaalfondi roll ning selle tulemused. aitäh, austatud kolleeg. järgnevatel kõnejatel on poolteist minutit aega, proua Swinburne. aitäh, president. sellel meetmel on mitmed positiivsed eesmärgid aidata liikmesriike, keda on tabanud äh, finantskriisi negatiivsed tagajärjed. selle eesmärk on aidata ka nende liikmesriikide eelarvet, mis on sattunud äh, surve alla ning äh, ette on nähtud ka suurprojektide ning tõhusate projektide eelrahastamine paljudes liikmesriikides on tööpuudus praegu kümme protsenti või enamgi, majanduskasv on aeglaselt taastumas ning mitmes liigrid peavad, liikmesriigid peavad meetmeid võtma olukorra parandamiseks. paljudel neil ei ole see, selleks aga vahendeid. liikmesriigid ei pea enam, idee, et liikmesriigid ei pea enam kaasrahastama oma projekte, tundub olevat väga ohtlik idee. ning võivad siin tekkida ka liigset, liigselt äh, halduskoormust tekitavad äh, järelevalvesüsteemid. me peame tagama, et kaasrahastamiskriteeriumite õgvendamine ei too kaasa uusi probleeme. kui saavutatakse seatud eesmärgid, siis äh, olukord kindlasti muutub pärast aastat kaks tuhat kolmteist on kindlasti oluline rõhutada, et mõned liikmesriigid on vaesemad kui äh, vanad liikmesriigid ning neid on vaja eriti aidata. näiteks minu piirkonnas Walesis on SKT inimese kohta väga madal ning äh, me loodame, et meie piirkonda ei unustata. ma olen unustanud, avastanud ka, et äh, on mõningad kavad, mille kohaselt Wales enam ei kuulu prioriteetsete piirkondade hulka, loodame, et see tulevikus ei lähe läbi aitäh, härra Kovatšev, kaks minutit, palun. aitäh, president, austatud volinik. tahaksin õnnitleda härra Kirillovi selle raporti eest. ma toetan kõiki samme, mille eesmärk on lihtsustada Euroopa Solidaarsusfondi regulaarset kasutamist Euroopa Liit ei saa lubada endale seda, et Euroopa kodanikud peavad teda vulkaaniks, mis paiskab õhku vulkaanilist tuhka ning katab sellega nende lootused ning püüdlused see loomulikult äh, viitab raskustele, mis on seotud Euroopa struktuuri ning äh, sotsiaalfondi vahendite kasutamisega. seega ei tohi äh, neid lihtsustamise eesmärke heaks kiita mitte ainult praeguse kriisi kontekstis, tegemist on pikaajalise eesmärgiga. ma olen vaadanud, mida komisjon ning parlament on välja käinud ettepanekutena ning ma loodan, et see võimaldab äh, äh, rahaliste vahendite kasutajatel paremini neid kasutada praeguses olukorras. tahaksin esitada ka muudatusettepaneku, mille tulemusel pikema perioodi jooksul oleks liikmesriikidel, kellel on väga väike rahaliste vahendite kasutamisvõime, äh, paremini kasutada vahendeid, äh, mis muidu oleks nende jaoks kaotsi läinud. me tahaksime, et kõikidel liikmesriikidel oleks sedasorti teine võimalus. ma arvan, et see raport on võtnud õige suuna tulevase ühtekuuluvuspoliitika osas. haldusreeglite lihtsustamine on jällegi samm õiges suunas, see võimaldab tagada tasakaalu maksimaalse kooskõlastamise ning järelevalve vahel. eeskirjade muutmine peaks võimaldama tagada suurema läbipaistvuse Euroopa kodanikele ning maksumaksjatele ning ka liikmesriikidel peaks olema ülesanded, mida nad on suutelised enda õlule võtma. see parandaks äh, majandusolukorda üle kogu Euroopa Liidu, aitäh! aitäh! nüüd äh, härra Tabatši, poolteist minutit, palun, palun. suur tänu majanduskriisist algusest saati on Euroopa Liitu kontrollitud mitu korda selle eest, et ta ei olnud, ei ole piisavalt äh, tõhusalt reageerinud kriisiolukorrale. ma arvan aga, et kõnesolev raport näitab meile, et Euroopa Liit on olnud suuteline reageerima kõigile nendele probleemidele. ma ei mõista kolleege, kes tunnevad muret siin väites, et nende lihtsustuste tõttu ei kontrollita enam piisavalt menetlust. ma ei ole nendega nõus. sest ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika hõlmab väga tugevat järelevalvemehhanismi. nii et ei ole põhjust siin muret tunda ning ma loodan, et need, kes äh, tunnevad muret, ei nõua solidaarsuse ülesnäitamist mõningatelt liik-, riikidelt, näiteks Ungarilt, arvates, et äh, need riigid ei kasuta korrektselt neid vahendeid. ei, see ei ole sugugi tõsi, me kasutame neid vahendeid adekvaatselt meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikat ning mul on hea meel, et äh, siin on mõlemad volinikud härra Barroso oma esimeses dokumendis ei maininud sugugi ühist põllumajanduspoliitikat ning rääkis vaid ühtekuuluvuspoliitikast. tegemist on väga oluliste ühenduse poliitikatega, mis on vajalikud selleks, et äh, tagada majanduskasv, töökohtade loomine ning äh, uute eesmärkide saavutamine Euroopa Liidu tasandil mis on seotud äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. me peame tugevdama ühtekuuluvuspoliitikat. aitäh, härra Tabatši. härra Matula, kaks minutit palun. mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. austatud äh, president, austatud volinik, kallid kolleegid kõikide muudatustega, mis tuuakse liikmesriigi ning ühenduse tasandil õigusloomesse selleks, et võidelda kriisi vastu, mõjutavad ka tööturu olukorda ning äh, majandusolukorda, kõik seda näeme väga selgelt veel praegu. kriis mõjutab väga tõsiselt liikmesriikide majandusolukorda ning rahaliste vahendite leidmine on endiselt raske. ühtekuuluvuspoliitika programmide tõhus rakendamine on tõepoolest väga oluline, oluline hoob tagamaks äh, reaalmajanduse areng kasutades kolmesada neljakümmend seitset miljardit eurot, mis on ette nähtud kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmanda aasta finantsprogrammi raames. me peame aitama kõige suuremaid abivajajaid, peame kiirendama liikmesriikide ligipääsu vahenditele. üks oluline muudatus minu arvates on seotud võimalusega rahastada pro-, ühte suurprojekti erinevate programmide läbi, mis hõlmavad mitut piirkonda ning tahaksin õnnitleda raportööri töö ning jõupingutuste eest, mis ta on teinud. seda hoolimata sellest, et tegima, tegemist oli vägagi oodatud raportiga, tegemist on olulise tööga. me peame leidma vajalikud lahendused, peame seadma selged prioriteedid selleks, et vältida olukordi, kus võetakse positiivseid meetmeid, mida rakendatakse ellu liigse viivitusega. kõik need meetmed võimaldavad suurendada äh, liikmesriikide rahaliste vahendite kasutamise võimalust, sealhulgas Rumeenia võimalusi vulkaani plahvatus on äh, halvanud planeedi viie päeva jooksul ning see võib süvendada veelgi praegust kriisi. kui palju on meil vaja aega reageerimiseks nüüd? on selge, et me peame palju kiiremini otsuseid tegema, aitäh. suur tänu, kallis kolleeg proua Smolkova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 Tenemos, tenemos un problema con la interpretación porque eh, tundub, et meil on probleeme, mingi tehniline probleem seoses tõlkega ja tõlge jõuab äh, ainult originaalkeeles. kas te oleksite nii kena, proua, ja alustaksite oma sõnavõtuga uuesti, palun? No la, la ja vabandust, suur tänu. alustuseks sooviksin hinnata äh, härra Kirillovi tööd. praegu on väga õe, õige aeg äh, reageerimiseks äh, praegusele tekkinud olukorrale. Euroopa institutsioonid on kokku leppinud äh, projektide rahastamise lihtsustamises ja ka fondide äh, vahendite kasutamise eeskirjade lihtsustamises lisaks sellele me kuuleme, et ka fondide kasutamise äh, tähtaegu pikendatakse, see on ka äärmiselt oluline mõningatele liikmesriikidele. Slovakkias on meil samasugused tingimused. Need liikmesriigid, kes on kõige rohkem kannatanud finantskriisi käes, ootavad meilt vastavaid meetmeid esimene ettepanek tuli komisjonilt eelmisel aastal ning vastav otsus tuleb nüüd vastu võtta maikuus. praegu on menetlus kestnud üheksa kuud. tõesti on nüüd viimane aeg mõelda sellele, kuidas lihtsustada ja kiirendada seadusandlikku protsessi. kriis, töötus, vaesus erinevuste suurenemine piirkondade vahel, need on kõik sellised äh, teemad, millele me, millega me peame kiiresti suutma tegeleda. kuid meil läheb äh, üheksa kuud selleks, et kiiresti äh, reageerida kiireid vastuseid vajavatele probleemidele. suur tänu ja viimane kõneleja siin voorus on proua Kruni. tänan, härra president, härra volinik, kallid kolleegid täna oleme me ühel meelel ja tervitame kõiki neid lihtsustavaid meetmeid, mille on oma raportis välja pakkunud härra Kirillov, aga samas eh, parlamendi töörühma esinaisena äh, ei ole ma rahul, kuivõrd aeglaselt on see töö edasi läinud äh, komisjoni esialgne ettepanek on pärit juunist kaks tuhat üheksa. ümbervaatamise eesmärgiks on aidata liikmesriikidel võidelda majandus- ja finantskriisi vastu, aga nõukogul läks kuus kuud selleks, et kokkuleppele jõuda. jah, õigusakti muudeti vahepeal ja pannes selle vastavusse võimu pariteetsuse põhimõttega parlamendi ja nõukogu vahel. aga me esindame Euroopa Liitu ja me ei saa kuidagi õigustada seda hilinemist äh, kodanike ees ja ma tervitan siin äh, parlamendipoolset tegevust, et mitte rohkem venitada selle menetlusega, aga ma kordan seda, et ma olen pettunud muutunud, meil on vaja Euroopa Liitu, kes suudab kiirelt tegutseda ja eh, tegutseda nii, et sellel oleks konkreetne mõju ka koha peal. lihtsustusmeetmed, mis on praegu välja pakutud selleks, et võidelda majanduskriisi vastu, on positiivsed. aga ma tahaksin lisada veel selle, et nad oleksid võinud olla veel ambitsioonikamad, kui eh, perioodiks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist eh, programmeerimismeetmed ei oleks olnud nii keerukad ja raskekujulised nii et ma kutsun Euroopa Parlamenti üles, näitame üles julgust oma ettepanekutes seoses äh, struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondide kasutamise elluviimisega, aitäh! nii. suur tänu, proua Grüni. ja läheme nüüd avatud mikrofoni juurde. meil on kolm sõnavõtusoovi ja igaühel on aega üks minut. kõigepealt härra Silvestro, palun. jah, suur tänu, ka mina tahaksin ühineda tänusõnadega äh, härra Kirillovi aadressil, väga kahju, et ta siin kohal ei ole. lihtsustada veel neid äh, äh, mehhanisme, mis puudutavad ühtekuuluvusfondi, sotsiaalfondi ja regionaalarengu fondi see on midagi väga head ja sest neid fonde kasutatakse ka meetmetena võitlemaks kriisi vastu. aga need meetmed annavad meile teatud mõttes ka alibi, alibi regioonidele, kes konkreetselt koha peal kulutavad neid vahendeid nendes fondides aga tihti ei jõua need vahendid nendeni ja tihti kohapealsed regionaalsed ametivõimud süüdistavad liigset bürokraatiat. Eh, eh, president katkestab kõneleja, annab järgmisele sõna. kriisi ökonomice sunt resimțite încă din anul suur tänu, härra president, majanduskriisi mõju oleme me tundnud juba alates kahe tuhande kaheksandast aastat ja põhilised probleemid on vaesus, tööpuudus ja elu, elatustaseme alanemine Euroopa Liidu tasandil oleme me pidevalt teinud jõupingutusi selleks, et parandada mehhanismi, millega on võimalik selle mõju vastu vastu võidelda ja parandada Euroopa Liidu majandusolukorda. ja härra Kirillovi report kujutab endast väga tõhusat sammu edasi selle nimel, et lihtsustada liikmesriikide juurdepääsu struktuurifondidele. ma tänan härra Kirillovit tehtud töö eest ja nende ettepanekute eest mis, mis ta on teinud, mis puudutavad erikriteeriumeid ja eritingimusi nende fondide paremal haldamisel. Need on sellised muudatused, mis liiguvad samas suunas kui äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. nüüd on sõna proua Tšetšetšeskal szanowny panie przewodniczący szanowny panie komisarzu szanowne koleżanki i koledzy lugupeetud härra volinik lugupeetud härra president daamid ja härrad minu eelkõneleja rääkis ühtekuuluvuspoliitika eelistest ma ei hakka seda kordama aga mina rõhutaksin seda et minu piirkond samuti sai kasu ühtekuuluvuspoliitikast ja nendest fondidest mul on väga hea meel selle üle, et äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, raames äh, fondide vahendite absorbeerimisvõimekus on liikmesriikides ja ka minu koduriigis suurenenud. seetõttu ma leian, et praegune määrus on ja vastavad muudatusettepanekud on samm meie oluliste eesmärkide saavutamise poole me peame võitlema bürokraatia koormuse vastu ja härra president katkestab proua kõnelejat. suur tänu ja järgmine kõneleja. härra president. tegu on äärmiselt olulise poliitilise vahendiga, see pakub meile vahendi võidelda kriisi mõjude vastu ja seda nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis ja eelkõige on siin tegu just äh, tööturupoliitika parandamisega. eelmaksed ja ka äh, projektide rakendamine koha peal on äärmiselt olulised meie tarbijate äh, tugevdamiseks. me teame, et äh, sellel poliitikal on ka väga suur mõju Euroopa Liidu strateegiale kakskümmend kakskümmend me ei, ma ei olnud päris nõus sellega, mida härra volinik Rehn oma sanktsioonide all mõtles ja et ta need sanktsioonid sõlmis regionaalpoliitikaga ja härra president katkestab härra Karast. ja nüüd saab sõna härra Schmidt. Merci, monsieur le president. tänan, härra president, kalli äh,, härra volinik, kallid kolleegid Kirillovi raporteid hääletatakse ma paari nädala pärast ja mul on väga hea meel selle üle, sellepärast et tegemist oli kiireloomulise küsimusega. ja meie kaaskodanikud ootavad meilt konkreetseid meetmeid võitlemaks kriisi vastu. ja kohalikud ametivõimud ja liikmesriigid soovivad suuremat paindlikkust Euroopa fondide kasutamisel. ja kui praegu, kui parlament mõtleb uute meetmete peale, mille eesmärgiks on suurem läbipaistvus ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamisel, on väga tähtis, et me jõuaksime oma tööga nõudmiste lihtsustamisel lõpule ja Kirillovi raport on esimene samm selles suunas, sellele järgnevad ka teised, sellepärast et see, kuidas nähakse Euroopa Liitu ka igapäevaelus, küsimus on just selles ja Euroopa peab olema solidaarne ja ühtne ja ta peab suutma välja pakkuda öö, konkreetse olukorraga kohandatud meetmeid. ja Kirillovi raport kujutab endast uut värske õhupuhangut suur tänu, kallid kolleegid. ja nüüd on sõna volinik Haanil vastamaks äh, kolleegidele, kes on sõna võtnud selle arutelu raames. suur tänu, härra president. tänan ka selle väga pühendunud ähm, arutelu eest, milles osalesid siis need vähesed kolleegid, kes on jõudnud ikkagi siia kohale tänan selle toetuse eest ühtekuuluvuspoliitikale, sellepärast et see poliitika on oluline, et me saame toetada oma kodanikke eh, erinevates piirkondades. sest eh, siin eh, Tšehhi kolleeg ütles, et ainult need, kes kiiresti abistavad, abistavad kahekordselt ja see on ka selle algatuse eesmärgiks. proua Schröter, te ei pea muretsema, et seetõttu, et uute muudatuste tõttu kontrollmehhanismid ära kaovad, sugugi mitte. meil on olemas mehhanismid ka selleks, et äh, suurprojekte äh, piisavalt kontrollida. kontrollmehhanismid on olemas nii kohalikul kui ka riiklikul äh, tasemel, see on, on ka jagatud vastutuse ja jagatud halduse põhimõte ja eesmärk. riigiabi ja muude toetuste osas on, peame me aga arvestama teatavate projekti kestuse piirangutega. me peame siin mõningates punktides olema väga restriktiivsed me ei tohi seda süsteemi nii-öelda lõdvestada. asi ei ole selles, et me ennast mugavalt tunneksime, vaid piirkonnad peaksid olema huvitatud sellest, et nad saaksid vahendeid äh, rohkem ja sihipäraselt kasutada kõik piirkonnad peavad äh, fondidest kasu saama ja seetõttu ma ei leia, et äh, kriisiaegadel struktuurifondide kaudu peaks mingisuguseid sanktsioone rakendama, sellepärast et see ei avalda mingit positiivset mõju. ja ma tänan teid veel kord teie koostöö eest ja tänan ka peadirektoraati, kes on tegelenud selle vastava dokumendiga. härra president, suur tänu, härra volinik. lõpetame nüüd selle arutelu. ja proua Kadenbach saab veel härra raportööri nimel sõna. proua Kadenbach, ma kindlasti annan kõik need kiidusõnad ja ka need konstruktiivsed ettepanekud härra Kirillovile edasi. sooviksin aga rõhutada veel kahte punkti me saame kasutada vaid Euroopa maksuvahendeid ja seetõttu me peame maksumaksjate maha, raha kasutama nii läbipaistvalt kui võimalik ja seetõttu on oluline, et nende vahenditele juurdepääs oleks ka lihtne. ja siinkohal ma paluksin, et proua Schröter ei süüdistaks äh, mõningaid liikmesriike Euroopa Liidu õigustiku äh, rikkumises ma arvan, et me ei peaks selliseid süüdistusi mitte ühelegi liikmesriigile esitama, mina leian, et kõik liikmesriigid, kõik institutsioonid teevad kõik selleks, et Euroopa Liidu vahendite korrektset kasutamist tagada. me ei tegele siin almuste jagamisega vaestele, vaid me tegeleme siin piirkondade tugevdamisega selleks, et suurendada tööhõivet, selleks, et eh, parandada sealsete tarbijate olukorda selle eesmärgiks on see, et Euroopas kõikides liikmesriikides tarbijad saaksid taaskord äh, tarbida, et Euroopa Liit saaks toota, see, need on need äh, sambad, millel, äh, millele on üles ehitatud meie rahvamajandus, millele on ehitatud üles meie ähm, sotsiaalne valdkond. ja seetõttu on just kriisiaegadel vajalik kiirete tõhusate vahendite rakendamine selleks, et taastada majandust kõikides Euroopa Liidu piirkondades. härra president, suur tänu, proua Kadenbach. sellega on praegune arutelu lõppenud, hääletus